see vastupidi, olukord on tõesti dramaatiline, just eelmisel nädalal olin Ühendkuningriigis ja rääkisin Hispaania kodanikega, neile, neil on suureks mureks see eh, nii nimetatud eh, alalise elukoha staatus, selles ei ole mitte midagi selget, eh, kuidas seda saavutada ja kui selle lepeta Brexiti näitemänguga edasi minnakse, siis probleem ei lahenegi. me räägime siin inimestest, kes on kohati elanud ähm, Ühendkuningriigis aastakümneid, aga neil ei ole mingit kindlust, kuidas nende elukorraldus edasi toimub. me peame kaitsma oma kodanikke, me peame vältima leppeda Brexitit, sest see oleks katastroofiline kõigile Euroopa kodanikele, aitäh! suur tänu, üheks minutiks on sõna kolleeg Randkel. kolleegid, olgem ausad paljud inimesed on väsinud, täiesti kurnatud. Nad tahavad edasi liikuda ja arvavad, et kui me ei anna ajapikendust, siis on võimalik lõpuks teiste teemadega tegelema hakata. ja meil ei ole enam kivina kaelas see teema nagu viimastel aastatel, kuid kolleegid, me ei tohi eksida. kui me seda ajapikendust äh, ei anna, kui toimub leppida Brexit, siis äh, see ei tähenda, et probleemid oleksid lõppenud, Iiri piiri küsimus ei ole lahendatud, eelarve küsimus ei ole lahendatud ja samuti eh, Briti kodanike ja tei-, ja Euroopa Liidu kodanike küsimus eh, oma tuleviku kohta ei ole lahendatud, niisiis on aeg solidaarsuseks, on solidaarsuseks eh, sadade tuhandete Briti kodanike, kes marsivad tänavatel, kes äh, kes loodavad meile, et me anname selle ajapikenduse, mis võimaldab sellest ummikteest välja tulla ja leida lahendus. jah, ma arvan, et sa oled tõesti auhinda väärt, et jäid täpselt ajapiirangu sisse. hästi tehtud. ja nüüd järgmiseks kolleeg Krasnodebski üheks minutiks. suur tänu lugupeetud asepresident. kuulates seda arutelu, tuleb endal küsida, milliseid järeldusi teha. minu järeldus on järgmine. me peame olema valmis kurvaks stsenaariumiks. nimelt lepeta lahkumine, väga paljud seda ei soovi, aga see on, mis meid ees ootab. mina tahaksin aga viidata sellele, et sellele, kellel on vastutus sellel ajaloolisel hetkel ja vastutus on mõlemal poolel. ma loodan, et ähm, härra Juncker ja härra Barnier on sellest ka väga teadlikud. arvan, et läbirääkimisi tuleks jätkata nii palju kui võimalik, et me, et ära hoida neid äh, halbu tagajärgi, mis meid ähvardavad. et probleemi edasilükkamine lõputult äh, viib samuti ebakindluse ja kaoseni, nii et paluksin teil sellele mõeldes tegutseda, suur tänu. aitäh ja pooleteiseks minutiks on sõna kolleeg Randrellil. aitäh, lugupeetud asepresident. on ilmselge, et meie ei soovinud Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. isegi kui me seda kahetseme, austame me siiski täielikult Briti rahva otsust. kõik läbirääkimisi peeti koostöö ja hea usu vaimus, püüdes leida parimaid lahendusi mõlema poole jaoks. kogu selle aja jooksul suuresti tänu äh, suuresti tänu Michel Barnier läbirääkimisoskustele oleme me olnud edukad. et mitmed äh, Euroopa juhid ei ole võib-olla alati austanud Ühendkuningriigi seisukohti ja see on kahtlusväärne, aga siiski, me oleme alati nõus kaaluma teie ettepanekuid, kui te need esitate, me oleme avatud äh, pikendusele, kui see on õig-, õigustatud, võite min-, meid uskuda, me soovime äh, elu, teie elu lihtsamaks muuta, aga me ootame ka sama teilt on väga kahetsusväärne, et äh, peaminister Johnson on äh, nüüd äh, asunud rääkima Ameerika superkangelastest, et iseloomustada Briti valitsust, kui on ometigi palju paremaid näiteid inglise kirjandusest. härra Johnson, kas te tõesti arvate, et see, mida meie, meie praegu siin vajame, on uskumatu Hulki võimed võib-olla oleks siin palju rohkem vaja Harry Potteri võluvõimeid. nii et palun tõesti, et äh, härra Johnsonit, et ta unustaks selle Ameerika halki. asepresident, vabandan, me olete tõesti üle aja äh, läinud, aga teil on võimalik veel sõna saada, kui te võtate vastu kolleeg Habibi küsimuse. hästi, kolmkümmend sekundit küsimuseks, kolmkümmend sekundit vastuseks, palun härra Habib It's on, is it? Yeah. kolm aastat oleme kuulnud, et Euroopa Liit põhineb reeglitel. härra Rangel mainis, et Euroopa Liit oli valmis meiega läbirääkimisi pidama uue äh, lahkumislepingu üle võib-olla mõtlesin siin backstopi, aga ma meenutaksin, et punkt kaksteist äh, lepingust äh, mis näeb ette, et kolmekümne esimesel oktoobril on äh, lahkumistähtaeg, näeb ka ette, et ei ole võimalik äh, seda lepingut uuesti avada, nii et äh, kuidas see on võimalik, kui väidetavalt lähtutakse reeglitest? asepresident, kuna, kuna küsimus tuli pärast äh, sada kolmkümmend sekundit oli mööda, siis te ei pea sellele vastama. tegelikult ei olnud tegemist küsimusega, vaid lihtsalt äh, avaldusega. nii et annan kohe sõna järgmisele kõnelejale, kolleeg äh, Marina Sanchez. lugupeetud asepresident, Ühendkuningriik on praegu kaoses. kui lepeta Brexit aset leiab sest meie poliitilised juhid olid vastutustundetud ja valetasid. ja kodanikud ei saa tegelikult oma demokraatlikke võimalusi kasutada, siis on see täiesti ajalooline juhtum ja see on pretsedent, millest õpivad kõik Euroopa kodanikud. meie seisukoht on väga selge mis puudutab seda resolutsiooni, mis täna hääletusele läheb, me oleme vastu lepeta Brexitile, Brexit peab toimuma korrastatud viisil, siin ei ole mingit küsimust, see e, selle üle ei tohi läbi rääkida ning oluline on kodanike õiguste kaitse. ja peab säilima backstop, et ei tekiks füüsilist piiri Iirimaa Vabariigi ja Põhja-Iirimaa vahel samas peab siseturg edasi toimima. ma apelleeriksin Briti valitsusele, et neist punktidest tõesti kinni peetaks, meil ei ole enam aega, äh, aeg on läbi edasisteks äh, läbirääkimisteks. aitäh, kolleeg Pirbal. austatud äh, asepresident, austatud kolleegid, lepeta Brexiti toimumine on realistlik ja me oleme suuresti siin ühel nõul, et äh, leppede Brexiti tagajärjed oleksid katastroofilised eelkõige Iirimaa kodanikele ning ka Briti ülemere territooriumide kodanikele, muidugi ka kogu Ühendkuningriigile. praegu käib äh, töö hädaabimeetmetega ning mul on hea meel komisjoni hiljutise otsuse üle toetada väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. seda tuleb tõesti ulatuslikult teha. kuid eelkõige tahaksin ma õnnitleda siiralt meie Briti kolleege nende otsusekindluse eest, et nad panid oma peaministri paika. see annab meile lootust, et saab toimuda korrastatud lahkumine või võib-olla isegi avaneb võimalus teist korda hääletada Euroopa Liidust lahkumise üle, me peaksime seda võimalust kasutama, kaitsku jumal Ühendkuningriiki. üheks minutiks on sõna kolleeg Pitor. lugupeetud president, kallid kolleegid, väljavaade Ühendkuningriigi lahkumisest leppeta on reaalne võimalus, me teame, millised on negatiivsed mõjud kõigile majandussektoritele, eriti just äh, kalandussektorile, kuid ka näiteks veinisektorile või ka loomalihasektorile on samuti tõsiseltvõetavad. me näeme, et me seisame silmitsi enneolematu kriisiga. Iiri äh, loomaliha ähm, olukorrale juba kolleeg Flanagan juhtis ähm, tähelepanu. me oleme äh, püüdnud seda šoki vähendada viiekümne lisamiljoniga põllumajanduspoliitika eelarvesse, kuid sellegipoolest ei tea meil, kuidas need asjad lähevad. me peaksime toetama kõiki talunikke, keda põllu, põllumajandusettevõtteid, keda Brexit nii tugevalt mõjutab. aitäh, nüüd äh, proua Vretsenova, palun üheks minutiks. Micro za necelý měsíc a půl dojde k brexitu. tento fakt je znám a pooleteise kuu pärast seisab meil ees Brexit, me teame seda ja me kõik peaksime sellega leppima. isegi kui see ei ole meie soov. paljud siin kojas eelistavad äh, otsedemokraatiat ning referendum on tõepoolest kõige puhtam demokraatia vorm, selle tulemust tuleb austada Euroopa Komisjon ja nõukogu peaksid kasutama ta-, aega, mis on veel jäänud, et takistada leppeta Brexitit, mis tuleks kahjuks mitte ainult Ühendkuningriigile, vaid ka liikmesriikidele, kodanikele ja ettevõtetele. selleks, et kokkulepe sõlmida, peab sellega nõustuma mõlemad pooled ning äh, kuna praegusele ähm, lepingule toetust ei ole, peab seda muutma. kolleeg De Lange, palun pooleteiseks minutiks. aitäh, äh, lugupeetud asepresident, nagu te teate, siis mina äh, omal ajal tulin poliitikasse suure sõrataudi tõttu ning äh, loomahaigused on tõesti selline teema, mis puudut-, mis ei pea kinni piiridest, vaid äh, see puudutas äh, nii minu riigi Iirimaa kui ka teie riigi Ühendkuningriiki ja ka teisi riike. saja tuhanded loomad tapeti, sest nad olid äh, haigestunud tõppe, mille vastu oleks võimalik olnud neid vaktsineerida hädakisa, mis sellest tõusis, see ei jõudnud Londonisse, sest et Briti toonane valitsus ei tahtnud to tollast ähm, mitte vaktsineerimise poliitikat muuta. nii et ähm, Euroopa Liit tegi koostööd äh, selliste piirkondadega nagu Northumberland ja teised. et aastakümneid hiljem äh, on äh, tooride hulgast välja visatud inimesi, selliste inimeste tõttu, kes ei ole isegi vaevunud siia arutelule tulema. ja kallid sõbrad, Briti rahva enamus ei soovi lepeta Brexitit ja samamoodi ei soovi selle koja enamus lepeta Brexitit, kuid tuleb öelda selgelt, et me ei ole nõus ehm, sellega, et alandatakse keskkonnastandardeid, loomatervise standardeid, et sellised tooded jõuavad meie turule ja kui tahate seda otseinimestusest kuulda, siis võite küsida nii Friisimaa kui Northamberdi talunikelt, nüüd ütlevad teil täpselt sama. Äh, aitäh, kolleeg Kumbula-Naatri, palun. lugupeetud asepresident, liikmesus või mitte, britid jäävad siiski meie sekka, me elame koos, meie oleme erinevate liikmesriikide kodanike esindajad ning me võtame seda väga tõsiselt, me teeme äh, koostööd meie Briti kolleegidega, see koostöö on väga sügav ja soe. parla- ähm,, parlamenti tuleb kaitsta, see on demokraatia süda, parlamendis kohtuvad erinevaid ideed, et leida ähm, õige tee, mm, mida, mis valida äh,. seadus äh, leppeta Brexiti vastu läbis äh, Briti parlamendis mõlemad kojad, nii et põhimõtteliselt ei tohiks äh, me muretseda, kuid nüüd on püüdnud peaminister äh, Johnson püüdnud võtta ära parlamendi võimu. Briti valitsus flirdib jätkuvalt leppeta Brexiti ideega ning nad kinnistuvad oma ideedes üha rohkem. Euroopa Liit peab olema ühtne, me peame olema mõistlikud ähm, ja me peame andma brittidele vajadusel lisaaega, et nad äh, saaksid ähm, selle jama ära lahendada. aitäh, kolleeg Randsova, palun üheks minutiks. suur tänu, lugupeetud asepresident. ma ei hakka kordama seda, mida on juba öeldud, ma arvan, et suurem osa meist ei soovi Brexitit mõned meist loodavad jätkuvalt, et ehk seda siiski ei toimu, kuid mulle tundub, et Briti peaminister on valmis äh, kõik üle parda viskama. seetõttu peab komisjon olema valmis ka selleks stsenaariumiks, see toimub lõpeta Brexit. veelgi enam, komisjonile liikmesriikidel on vaja välja arendada hädaolukorra plaan Euroopa ettevõtetele. me peame kaitsma enam kui kolme miljoni Euroopa kodaniku õigusi, kes elavad praegu suures ebakindluses ja ei tea, millises äh, maailmas nad üles ärkavad esimesel novembril kogu see protsess on olnud selline, kus kõik muutub, tähtajad muutuvad, lubadusi antakse, võetakse tagasi, võetakse tagasi, aeg on otsa saamas äh, nii Euroopa Liidu kui Ühendkuningriigi jaoks. suur tänu, kolleeg Kusmik, palun. suur tänu, lugupeetud asepresident tahaksin välja tuua kolm kõige negatiivsemat tagajärge, mis lepete Brexiti võivad olla. kõigepealt ebakindlus Euroopa kodanike jaoks, kes elavad Ühendkuningriigis. leppega oleks neil teatud tagatised. teiseks, umbes viiekümne miljardi euro suurune puudujääk see on äh, siis see summa, mis, mida on Ühendkuningriik lubanud maksta aastani kaks tuhat kakskümmend oma kohustuste katmiseks ja kolmandaks kaubandusküsimus. Äh, siin on äh, Euroopa Liidu kaubanduse ülejääk tuleb suur sada kakskümmend miljardit eurot kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ning nüüd võib juhtuda, et kehtestatakse kvoodid ja tollimaksud. ma arvan, et need kolm põhjust on piisavad, et Euroopa Liit tagaks, et ähm, saavutatakse äh, leping. suur tänu, kolleeg Niedermayer, palun pooleteiseks minutiks. suur tänu, lugupeetud asepresident. ma arvan, et kõik, mis on oluline Brexiti juures, on tegelikult juba öeldud, seda on öelnud nii liikmesriigid äh, komisjon, parlament, kõik on olnud väga selged. kuid äh, sellegipärast on oluline, et kogu see protsess ei oleks liialt kulukas Ühendkuningriigile ega liikmesriikidele ning kui pikendus seda võimaldab, siis peaksime seda tegema kuid ei tohi unustada, et ähm, probleemiks on siin ka kriis Londonis. ma arvan, et poliitikud ei tohiks unustada, et äh, valimisvõidud on vähem tähtsad kui äh, ühiskonna tulevik. ja teiseks, ma arvan, et on väga oluline, et me räägiksime üksteisega. Äh, võib-olla meie vaated ei olegi nii erinevad, me peaksime püüdma pigem sildu ehitada, kui lõhesid tekitada ja lõpetuseks me peaksime edendama sellist kultuuri Ähm, mis peab äh, tõde ja fakte olulisemaks valedest, see on tõesti väga vajalik ja see on see, mida me peame õpetama koolides, me peame kuulama eksperte. ja meil tuleb tagada see, et see praegune trend, kus valesid, valed annavad paremaid tulemusi kui tõde, äh, ei jätkuks ning eelkõige, et need valetajad ei saaks kunagi enam peaministriks suur tänu, palun äh, kolleeg Liberatski üheks minutiks. suur tänu, lugupeetud asepresident, lugupeetud kolleegid. ma ei sea üldse kahtluse alla Ühendkuningriigi õigust Euroopa Liidust lahkuda, kuid tahaksin juhtida tähelepanu järgmisele. poliitiline vastutus Euroopa Liidu tuleviku eest. see poliitiline vastutus on põhimõte, millest peaksid lähtuma nõukogu komisjon ja parlament enam kui miljon Poola, poolakat elab Ühendkuningriigis ja me püüame kaitsta oma majanduslikke huve, kuid vastutuse puudumine on see, mis hetkel Briti valitsust iseloomustab. Ühendkuningriik mõtleb, et tegemist on meie probleemiga, meie peame selle lahendama, tahavad äh, saad ainult kasu, aga pole, pole valmis vastutust kandma. ma arvan, et meil ei ole äh, mingeid valmis lahendusi, pärast Brexit on eelkõige oluline usaldus ja sellepärast ma kutsuksin Espedi valitsust seda usaldust looma. suur tänu, kolleeg Jütsepule üheks minutiks. suur tänu, lugupeetud asepresident, kolm aasta pärast referendumit saadavad Briti kodanikud meile selge sõnumi, et Nigel Farage ei ole äh, Briti ühiskonna hääl. Nad väljendavad seda iga päev väga häälekalt. Nad on vastu Brexitile. väga paljud Euroopa ähm, meelsete saad-, saadikute arvamused siin parlamendis näitavad äh, seda Brexitiga tegeletakse jätkuvalt lihtsalt tooride soovil so,, tooride omakasustega, kuidas see täpselt välja peaks nägema, seda ei tea keegi. Backstop lükatakse tagasi, kuid alternatiivset lahendust ei pakuta. ja nii ei võimaldata korrastatud lahkumist pered, lapsed, üliõpilased, kõigil on vaja kindlust ka minu koduriigis Bulgaariast pärit kodanikud elavad Ühendkuningriigis ja nad on õiguslikus äh, ebakindluses. on näha, et Brexit on kohutav mõte ja seda tuleks takistada, kui vähegi võimalik. aitäh, pooleteiseks minutiks on täna nagu kolleeg Peetersil. lugupeetud asepresident, lugupeetud kolleegid, täna hommikul on väga palju juba öeldud, üks on ilmselge Brexitiga tuleb kaasa väga suuri raskusi. vähemalt poolteist miljonit töökohta Euroopa Liidus eh, satuvad ohtu. Eh, Belgias umbes nelikümmend kaks tuhat töökohta, kakskümmend tuhat neist eh, Flandrias. Lep-, lepeta Brexit loob selle ohu. ja tundub, et Briti valitsus ei näe üldse võimalus, kuidas seda Brexitit läbi viia, kuigi Ühendkuningriik ise valis selle. aga ka Euroopa Liit peab valmistuma lepete Brexitiks, me peame oma kodanikke selleks valmistuma, kolmekümne esimeseks oktoobriks eh, tuleb eh, esitada ettepanekud eh, globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondist vahendite eraldamise kohta ja kui vaadata punkti neliteist, siis äh, seal on selgelt välja öeldud, et äh, parlament peab tegutsema niipea, nii kiiresti kui võimalik, et äh, VKE-d saaksid vajalikku rahalist toetust, et Brexiti negatiivsed mõjud oleksid minimaalsed. nii et siin on tõesti ettenähtud võimalus end toetada, aitäh, aitäh, üheks minutiks on sõna kolleeg Pitsule. suur tänu, lugupeetud asepresident kolm aastat on möödunud Brexiti referendumist. paljud siin kojas olid üllatunud tulemuse üle. aga pärast kolme aastat ei ole Ühendkuningriik jätkuvalt valmis võtma vastutust Brexiti eest. ei ole valmis võtma ka vastutust Brexit, ähm, Brexitist loobuda nii et pärast kõiki neid läbirääkimisi, suur tänu siinkohal teile, Michel Barnier, on Euroopa Liit sellega leppinud. kui rääkida demokraatiast, siis tegemist on riigiga, mis äh, pani aluse demokraatiale ja nüüd on selle parlamendi, parlament puhkusele saadetud ning äh, me näeme bluffimist ja poliitilisest vastutusest hoidumist üks on selge. Brexit ei tohi ohustada Euroopa Liidu ühtsust ja kõike seda, mida oleme saavutanud. suur tänu ja pooleteiseks minutiks on sõna kolleeg Pitšikil. suur tänu, lugupeetud asepresident, lugupeetud kolleegid. Euroopa kodanikud on selle parlamendi keskmes ja meie ülesanne on nende huve kaitsta, kuidas iganes saame. Euroopa Parlament on alati toetanud Euroopa Liidu ühtset joont Brexiti kõnelustes ning äh, oluline on kodanike kaitse. mul on hea meel, et äh, ka resolutsioonis on rõhutatud äh, kahekümne seitsme liikmesriigi ühtsust, kuid ma arvan, et on veelgi olulisem selleks, et kaitsta kõiki Euroopa Liidu kodanike nii väiksematest kui suurematest liikmesriikidest olla veelgi ühtsemad. me peame olema ühendatud oma, oma nõudmistes, et et ähm, Ühendkuningriik pakuks äh, kõigile Euroopa kodanikele staatum, mis võimaldab äh, neil äh, Ühendkuningriigi jääda ja samas me peame kaitsma ka Briti kodanike huve liikmesriikides. kuigi meile ei meeldi leppida Brexit, peame me olema valmis ka selleks halvimaks stsenaariumiks, kui see juhtub ja kaitsma kodanikuõigusi. kolleegid, ärgem unustagem, et äh, kahekümne seitsme liikmesriigi ühtsus on olnud meie edu äh, pandiks äh, läbirääkimistel Londoniga ja seda peame, sellele peame alati mõtlema kõige raskemate otsuste puhul Brexiti juures. suur tänu, kolleeg Regner, palun, üheks minutiks. suur tänu kolm aastat on paindumatu Brexiti pooldajad olnud võimetud selget plaani esitama, kuidas ikkagi Euroopa Liidust lahkuda. meie oleme siin ühel meelel, et, et leppeta äh, lahkumine puudutab kõiki. Euroopa Liidu seadusandlus puudutab näiteks äh, sugude võrdõiguslik-, võrdõiguslikkust, ähm, äh, vanemapuhkust, erinevaid ähm, sotsiaalkaitse ja töökaitsesätteid ja see kõik kaob ära ning see puudutab ähm, eelkõige naisi, kes äh, tihtipeale töötavad äh, sellistes valdkondades nagu, nagu tervishoid või äh, teenuste sektor. ja seega meie peaksime välja sirutama abistava käe niikaua, kui me seda saame teha see on alati parem kui, äh, kui hävituslik äh, suhtumine, et tulgu, mis tuleb. aitäh, kolleeg Virtsus, palun. suur tänu. Brexiti triller on äh, mõnes mõttes väga sarnane Brexiti trilleriga. Boris Johnson on küll hoopis teisel te-, teisest poliitilisest perekonnast, aga äh, sarnasused äh, Tsiprusega on üpriski äh, suured. nimelt on partei huvid rahva huvidest eespool. mõlema seisukohad kõiguvad seinast seina ja mõlemal puhul on see viinud, viis see selleni, et mindi riskile ja ei kaalutud üldse kõige, selle kõige võimalikke tagajärgi see mõjutab aga tuhandete inimeste saatust ning paraku tuleb öelda, et härra Johnson ei ole järginud Tsiprase head eeskuju, kel õnnestus oma poliitikat paremaks muuta. võib ainult loota, et nii Briti valitsus kui rahvas saab selle sõnumi, et me toetame neid. aitäh, kolleeg Šaldemose, palun. suur tänu. Ühendkuningriik soovib Euroopa Liidust lahkuda ja ma äh, isiklikult leian, et ähm, me peame seda otsust austama. aga on praktiliselt andestamatu, äh, et võib toimuda leppeta Brexit, see mõjutab tohutult väga paljusid inimesi mõlemal pool La Manche'i väina. see läheb maksma töökohti, see mõjutab peresid, ma arvan, et on oluline võita aega, et leida lahendus äh, leppida Brexitile, leida selline lahendus, äh, mis ei avalda negatiivset mõju äh, meie kodanikele ja ettevõtetele, nii et ähm, ma arvan, et me peaksime tõesti jätma endale rohkem aega ja püüd- ja püüdkem lepete Brexitit äh, takistada. Äh, härra Warburn, palun. Äh, aitäh, siin võib Brexitist väga palju veel rääkida, aga piirduksin kaubandussuhetele viitamisega, Rootsi jaoks on Ühendkuningriik viies, suuruselt viies kaubanduspartner aga äh, kaubandus äh, ning heaolu kõikjal Euroopa Liidus äh, sõltub suuresti Brexiti käigust, me riskime töökohtade kaot-, kadumisega. mul on hea meel, et et siin resolutsioonis on siiski viide ka võimalikule tähtaja pikendamisele. muidugi peavad olema ka mõistlikud tingimused selle pikend-, kasutamise võimaldamiseks. ja peaksime olema siin võimalikult äh, suuremeelsed. me soovime ju, et Euro-, et Ühendkuningriik jääks Euroopa Liitu, kuid ükskõik millised äh, need äh, suhted ka oleks, siis eelkõige peab tagama selle, et kaubandussuhted oleks, kulgeksid edasi võimalikult stabiilselt. aitäh! järgmine kõneleja on kolleeg Fritson lugupeetud äh, asepresident, olukord Ühendkuningriigis on tõsine, mõne nädala pärast võib äh, juhtuda see, et Ühendkuningriik äh, langeb ühend, langeb Euroopa Liidust välja, sellel on kindlasti negatiivsed mõjud Briti huvidele, Briti rahva huvidele, kuid ka Rootsi huvidele, kodanike, ettevõtete huvidele et need äh, mõjud on kindlasti märkimisväärsed. sada tuhat äh, äh, rootslast elavad praegu Ühendkuningriigis, elavad seal, töötavad seal ja nendele kaasneb Brexitiga suur peavalu Euroopa Parlamendi resolutsioon minu meelest on tasakaalustatud ja siin toonitatakse seda, millised tingimused väljaastumiseks kehtivad, et meil peab olema kokkulepe, meil peab olema avatud suhtumine, niimoodi saame me oma ühist tulevikku koos ähm, plaanida. peame siiski eelkõige vaatama, mis on riigi ja kodanike kõige paremates huvides, pro-, proua McAllister nüüd, härra McAllister. suur äh, tänu, daamid ja härrad tahaksin äh, nõustuda paljuga, mis on täna juba öeldud, kuid äh, tahaksin lisada veel ühe mõõtme leppeta lahkumisele, kui me räägime poliitikast. Michel Barnier rääkis poliitilisest deklaratsioonist, jah, poliitiline deklaratsioon Ühendkuningriigi ning Euroopa Liidu vahel toob välja selle, et äh, kehtestatakse vabakaubandusala, et tehakse tihedat koostööd näiteks äh, julgeoleku välispoliitika alal, kaitsepoliitika alal, kuid äh, lepete lahkumise puhul Ühendkuningriik enam ei saaks koostööd teha edasistes ka Euroopa Kaitseameti ja PESCO algatustes ja Ühendkuningriigi kaitsetööstusettevõtetes on ka Euroopa Kaitsefondi tegevuses raske osaleda, need on ju niivõrd suure mõjuga küsimused eh, ja selle tõttu on oluline ka igal juhul vältida le-, leppeta lahkumist. tahaksin tänada eh, Brexiti juhtkomitee töötajaid, kes on teinud suurepärast tööd sellel teemal. aitäh, härra Ta-, Tants, palun, üks minut. aitäh ma arvan, et peaks olema selge, keda siin süüdistada selles kaoses, te alustate võimatute lubadustega, öeldes, et me saame kõik äh, kaubandussuhted säilitada, aga kõik muud lepingud äh, ribadeks käristada, siis te tahate sellest plokist lahkuda ja siis äh, nimetate kõiki selle plaani vastaseid reeturiteks ja ütlete, te tegelikult ju Briti rahvas äh, ei hääletanud äh, äh, toidu ning ravimite puuduse poolt. see riik, mida mina tean ja mida juhib praegu Boris Johnson, on palju parem kui see, mida me praegu näeme. härra Barnier, teie tahate edasi minna, me kõik tahame edasi minna, ma tean väga palju oma kolleege, kes on tüdinud sellest jamast. ma saan sellest aru, aga ärgem teeselgem, et see Äh, lahkumisleping ilma avalikkuse toetuseta saaks olla tõhusam. nii et meil on vaja siiski aega, valikuid, see on ainus jätkusuutlik tee edasi. Äh, härra Sikorski, üks minut. aitäh, proua asepresident, tahaksin alustuseks õnnitleda härra Barnier'd, äh, et ta on nii professionaalselt neid läbirääkimisi juhtinud. Ehm, kõik need, kes ütlevad, et Brexit on enda eraldamine laibast, siis tundub, et laip on siiski päris hästi elus. Briti eh, vankumatud seisukohad eh, ainult selles punktis, et ei soovita kõva piiri Iirimaal, füüsilist piiri Iirimaal ükskõik, kuidas me neid võimalikke variante siis ka kirjeldaks, kas backstopi kaitsemeetmena või muud moodi, see kõik nüüd sõltub sellest, kas äh, Briti poliitikud äh, suudavad äh, siiski seda aduda. Brexiti pooldajad, Briti natsionalistid plaksutavad leppete lahkumise peale, teie enda valitsus ütleb, et see on katastroof ja mul on ainult üks palve härra Farage'ile ja tema äh, Äh, kaasosalistele. kui teie saavutate oma tahtmise ja kui Briti valitsus, valitsusel on õigus oma hinnangutes, sest kuidas see la-, lepete lahkumine välja näeb, siis ärge meid tagajärgedes süüdistage, mina toetan seda resolutsiooni. aitäh, kolleegid, et püüate ajast kinni pidada ja püüate ka mind abistada, aga see pole vajalik nii äh, valjuhäälselt. nüüd aga kolleeg Ruiz de Vesa. aitäh, proua asepresident. peaaegu seitseteist aastat tagasi meie, eurooplased, otsustasime äh, seitsekümmend aastat tagasi otsustasime luua oma poliitilise liidu selleks, et äh, säilitada rahu Euroopas ja selleks, et hakkama saada siseriiklike väljakutsetega ja selliste väljakutsetega, nagu praegu meie ees on näiteks kliimamuutused, aastal kaks tuhat kuusteist kahjuks äh, Briti referendumil väga napp enamus hääletas lahkumise poolt. siis öeldi, et tegemist oli Euroopa Liidu eksistentsiaalse kriisiga, kuid nüüd kolm aastat hiljem me näeme, et eksistentsiaalne kriis tegelikult äh, siiski puudutab eelkõige Ühendkuningriigi, Euroopa Liit on tugevam kui kunagi varem. ja nüüd on küsimuseks, kas äh, Boris Johnson on valmis oma õiguslikke kohustusi kanda ning äh, täitma neid tingimusi, milles lepiti kokku äh, Briti alamkojas, sest kui mitte, siis leppeta lahkumine oleks katastroofiline. aitäh üheks minutiks, härra Fitzgerald. proua Fitzgerald. paljud äh, meist ignoreerivad seda, et kõikide nende kõvade uhkete sõnade taga on tegelikult inimesed, perekonnad, ettevõtted, kelle äh, tulevik on praegu ohus ja samuti on ka rahu ohus, millel rajaneb kõikide nende inimeste elu. see Euroopa Liit, see demokraatlik liit on esimesest päevast peale näidanud, et ollakse valmis kõike tegema selleks, et vältida piiri kehtestamist Iirimaale ning et jätkuks rahuprotsess me teame, et tegemist on siin äh, kohustustega mõlemalt äh, poolt ja igasugused ettepanekud Ühendkuningriigi poolt oleks tervitatud ja nendega, nende ettepanekutega komisjon ka tõsiselt tegeleks. kuid äh, ei saa anda heakskiitu ähm, mingile lepingule, kus on välja toodud need tagatised backstopile Iirimaal, nagu John Hume on kord öelnud, kui inimesed äh, on eriarvamusel, siis on ainsaks lahenduseks üksmeele leidmine. aitäh! kolleegid, oleme jõudnud vaba mikrofoni äh, vooru ja üheksateist inimest on sõna soovinud. püüan äh, üle viie, üle viiele, er-, enam kui viiele sõna anda, kuid kindlasti mõned peavad pettuma. proua Šoidrova, palun. lugupeetud kolleegid kui me räägime Brexitist, siis on selge see, et see nõrgendab Euroopa Liitu ja ka Ühendkuningriiki. ma ei saa õieti härra Farage'ist aru, kuidas ta ütleb, et Ühendkuningriik saab tugevamaks. kindlasti ei muutu Ühendkuningriigi positsioon Hiina, USA või Venemaaga Äh, suhtlemisel tugevamaks, kindlasti on see positsioon hoopiski nõrgem ja mul on kahju, et see on teie seisukoht ja teie poliitika. kui kodanikud äh, otsuse langetasid äh, referendumil, siis nad kindlasti kaose poolt ei hääletanud, sest tegelikult on kindlusetus ja ebamäärasus nüüd nii suurem, kui Ühendkuningriik leppeta lahkub, siis endiselt peavad nad ju alustama läbirääkimisi uue kokkuleppe suhtes Euroopa Liiduga selleks, peab jätma, jätkama erinevate finantskokkulepetega ning äh, teiste valdkonna kokkulepetega, aga nüüd proua Ward, palun. Under the Johnson äh, pres-, peaminister Johnsoni juhtimise all me näeme, et äh, kombekuse langus on saanud prevalentseks, see on kõige häbiväärsem peaminister Briti ajaloos, äh, ta on häbimärk enda erakonnale ja kogu riigile, äh, homofoob, islamofoob, võõraviha levitaja. ohtlik kloun kelle on valinud ametisse vähem kui kaks protsenti meie elanikkonnast. tema riskib ähm, inimeste eludega, praegu on mängus äh, toidupuudus, ravimite puudus, rahumeelne kooseksisteerimine. Brexit läheb maksma elusid, see läheb maksma elatisallikaid ja see on juba praegu niimoodi. me näeme, et valitsuse poliitika osas äh, Äh, hääled, äh, otsustavad valimata ametnikud, äh, see on tõeline häbi, häbiplekk Briti parlamendile. me näeme, et usaldus, usaldust institutsioonide vastu on mõõtmatult õõnestatud, kõnelejad katkestatakse, kuna ta ületab kõneaja. I am sorry but fewer people will get to speak vabandust, aga vähem inimesi saab siis sõna, kui keegi oma, kui kõik oma kõneaja ületavad. järgmine kõneleja, palun. aitäh. mul on küsimus äh, härra Barnier'le, ma ei tea, kas ta kavatseb siin ka vastama hakata, kui ei ole lepet, siis kas tähendab see seda, et Europolis infovahetus äh, katkeb Ühendkuningriigi ning Euroopa Liidu politseijõudude vahel, siis kogu organiseeritud äh, kuritegevusele on oht Ühendkuningriigis ju palju suurem. Brochons. aitäh, kolleegid, äh, tahaksin äh, kõigepealt vabandada väikese ena-, väikese vähemuse äh, poolt minu rahvuskaaslaste hulgas, kes siin saalis ka esindatud on, nemad ei esinda enam, enamust, kombekat enamust minu riigis. Brexit on kaos, mis on loodud lahkumise pooldajate poolt, nad ei ole kunagi ju kokku leppinud tegelikult selles, millist lahkumist nad soovivad ja see näitab, kuivõrd katki on Briti poliitika meil on vaja tõelist rahvahääletust selleks, et Briti rahvas saaks valida ühe selge lahkumise valiku ning jäämise vahel, mis on kindlasti parem otsus. seetõttu on meil vaja enam aega ilma leppeta lahkumine Eh, on kindlasti katastroofiliste enesehävituslike mõjudega. nii et kolleegid, kutsun teid üles tegema kõik teie võimuses oleva selleks, et vältida sellist tulemust, nii nagu meie Ühendkuningriigis kõnelejad katkestatakse, kuna ta kõneaja ületas. härra Tõrts, palun üks minut. aitäh. tahaksin äh, öelda välja hoiatavad sõnad, püütakse Euroopa Liitu näidata asutusena, mida juhivad sellised inimesed nagu härra Verhofstadt, kuid kui soovitakse Euroopa Liidu reformida, edasi arendada, siis me soovime ju siiski selles kõiges ka osaleda, kuuleme kogu seda tooni, lugupidamu-, lugupidamise puudust. ma arvan, et äh, see kõik on päris äh, hirmuäratav. seetõttu on oluline, et me siiski kokkuleppe saavutaksime, muidugi on see keeruline. Äh, peame üles näitama head tahet me peame Ühendkuningriigiga edaspidi suhteid jätkama, tegemist on äh, väga mitmekülgsete suhetega, näiteks ka majandusvallas, kaitsevallas, ärgem lõhkugem neid süsteeme, mis olemas on. kolleeg Kuassimaa, palun üks minut. kõneleja mikrofon pole sisse lülitatud. kas soovisite midagi öelda, ütleb asepresident Sorry, colleagues, please. You are not on the speaking list. kolleegid, vabandust, ei ole kõnelejate nimekirjas. kui te oleksite ennast sinna pannud, siis ma oleks teile ka sõna andnud. kas oleks võimalik jätkata, et me päris aja hätta ei jääks? järgmisena saab äh, sõna üheks äh, minutiks härra Kusmu tänan. britid äh, ütlesid oma arvamuse välja rahvahääletusel ja seetõttu ei ole Euroopa Parlamendil õigust äh, neid arvamusi hukka mõista, meil tuleb tulemust äh, austada. see on demokraatia. ja lisaks sellele tähelepanuta on jäänud see, et äh, me ei ole andnud äh, panust sõbralikuks lahenduseks. aga see ei ole ka meie ülesanne. meie ei pea liituma Briti peaministri ja tema tahtega ja võimaldama ilma leppeta Brexitit. see ohustaks Suure Reede kokkulepet ja samuti õõnestaks Euroopa kodanike õigusi Ühendkuningriigis ja vastupidi, neid õigusi tuleb meil kaitsta. Euroopa Parlament vastutab oma kodanike kaitse eest ja kõnelejalt võetakse mikrofon. järgmine kõneleja, härra Milen Moon Brexitil on mitmeid negatiivseid mõjusid mõlemale poolele. soovin rääkida kalanduspoliitikast. läbirääkija härra Barnier teab seda teemat väga hästi. kui leping jõustub, siis äh, kuidas kaitstakse kalalaevastikku? ma loodan, et võetakse tarvitusele vastavad meetmed igal juhul äh, tuleb äh, juurdepääs äh, kalastusvetele tagada, kuni leitakse lõplik lahendus. Euroopa Liidu põhieesmärgiks peaks olema mõlemapoolne juurdepääs kalastamispiirkondadele äh, ja kõneleja katkestatakse, sõna aeg on läbi. härra Wells, iga riigi kaitsevõimekus on oluline osa suveräänsusest ja minule tekitab muret, et meie valitsus tegi koostööd Euroopa Komisjoniga niimoodi, et kaitse ja luurevõimekus jääb osast, osaks Euroopa Liidu struktuuridest, see õõnestab meie kaitsevõimekust kontrollimatu komisjoni kasuks ja nüüd äh, poliitilises deklaratsioonis äh, punktides äh, üks punkt neli kuni üks punkt kuus on see kõik kirja pandud ja mul on väga suur mure, et Ühendkuningriigi parlamendi saadikud ei ole sellest ohust äh, veel aru saanud ja seetõttu kutsun neid saadikuid äh, üles lükkama tagasi selle kohutava lepingu. tänan ja järgmine kõneleja. nimekirjas on äh, kolleeg Curtin Doyle. tänan president, sel nädalal me nägime, kuidas Briti äh, peaminister Luksemburgis demonstreeris oma meeletut äh, ego. me peame tagama, et Euroopa demokraatia, nagu ta praegu on elus siin äh, kojas, oleks elus ja toimiv, et oleks esindatud nii need, kes on olnud projekti Brexiti poolt kui ka need, kes on olnud Brexiti vastu. ja nüüd äh, need, kes äh, olid Brexiti poolt, äh, räägivad, et meil saab olema selline selge lahkuminek, puhas lahkuminek, aga see ei ole midagi äh, puhast, äh, kui me räägime inimeste õigustest, sotsiaalsetest keskkonnastandarditest, tekib täielik kaos ka tervishoiusektoris. Nendel inimestel ei ole mitte mingisugust äh, mandaati ja Briti avalikkus peaks otsustama, kuidas Brexitiga edasi minna. suur tänu ja nüüd äh, vaba mikrofoni voor on saanud läbi ja võimalus vastata on pealäbirääkijal Michel Barnier. aitäh, president. võiksin teha lühidalt, aga siiski äh, sooviksin kõigepealt äh, tänada saadikuid ka komisjoni presidendi Junckeri nimel ja kogu Äh, läbirääkimismeeskonna nimel, äh, mi-, mida mul on au olnud juhtida viimased kolm aastat. see tänane arutelu oli väga oluline, me siiski püüame mõista üksteist, kuigi meie arvamused on erinevad, see on teatud tõehetk, kolm aastat pärast referendumit äh, oleme me jõudnud selle, nendel, nendes läbirääkimistes tõehetkeni, see on tõsine hetk, kus me peame rääkima rahul, kus me peame jääma rahulikuks ning üksteisest lugu pidama mina püüan küll seda teha. ja arvestades teie sõnavõtte, mida ma kuulasin suure huviga, kõik need, kes sõna võtsid, eh, eriti just eh, parlamendiliikmed Iirimaalt ja Põhja-Iirimaalt, eh, neid puudutab see kõige tõsisemalt, see küsimus, nende jaoks on ohud kõige suuremad. ja samuti kodanike õiguste küsimus see on see, mida me kindlasti ei puutu, need neli põhivabadust ja siseturu puutumatus, siseturu terviklikkus. et aitäh teile nende sõnavõttude eest ja kuulasin ka neid, kes end vastupidises suunas väljendasid ja on üks küsimus, millele tahaksin vastata, selleks et asjad uuesti selgeks saaksid, härra Farage'it ei ole siin kohal, härra Madisson on lahkunud ja teised, kes sõna võtsid sellel teemal mitte keegi ei püüa ümber pöörata Briti valijate enamuse otsust lahkuda Euroopa Liidust, mitte keegi ei püüa Brexitit kaaperdada, mitte keegi ei püüa vastu tahtmist Ühendkuningriiki suruda Euroopa Liitu edasi jääma. see oli teie enda valik lahkuda, see on meile jaoks kahetsusväärne, oleme seda öelnud kümneid kordi väga palju on neid, kes eh, seda valikut eh, kahetsevad. me ei ole kunagi näinud selles mingit lisaväärtust, kuid me peame sellest valikust eh, lugu. kuid Euroopa Ülemkogu ja parlament on välja toonud selle, mida komisjon on alati väljendanud, von der Leyeni uus koosseis on väljendanud, et me peame siiski kuidagi edasi liikuma esiteks peame me siiski rääkima asjadest nii, nagu nad on ja tõde rääkima, peame rääkima tõde siin parlamendis ja ka kodanike ees. Te peate ütlema tõtt Te rääkisite Briti kodanike respekteerimisest. ma arvan, et Briti kodanikud, nii nagu ka kõik Euroopa Liidu kodanikud, väärivad äh, tõe kuulmist, need tagajärjed on palju äh, arvukamad ja tõsisemad, kui teie seda ütlete ja te peaksite seda ka ise tõdema. pärast Brexitit teie peate ju aru andma kodanike ees, ka meie peame äh, seda tegema ja meie oleme püüdnud alati siiski tõele rõhuda. Brexit äh, tähendab meie jaoks kokkulepet, mille kallal me tööd teeme ja sellel võivad olla väga tõsised tagajärjed, kui lahkutakse ilma leppeta. aga kui äh, härra Newton Dunn äh, ja nagu ka teised küsisid, äh, muidugi me oleme valmis lepeta lahkumise stsenaariumi jaoks, siin on omad mõjud koostööle Europoliga, julgeolekule nii et kindlasti ei ole see lepeta lahkumine mingi lõppsihtkoht, see on ajutine Äh, ajutine olukord, ma olen äh, kolm aastat äh, tegelenud põhiliselt sellega, et peetakse sellest esimesest nõudmisest kinni, alati rääkida tõtt ja teine nõue on väga lihtne, leida lahendusi, juriidilisi lahendusi, sest kui me räägime kokkulepetest, siis ei ole tegemist mingisuguste avalduste või sõnadega, vaid meil peavad, meil on väga selged õiguslikud nõuded, et me oleksime selleks lahutuseks valmis, mille te valisite Iirimaal ja ka teistes äh, valdkondades, näiteks kalandussektoris, äh, oleme püüdnud konkreetseid lahendusi otsida ja toimivaid lahendusi. me ei räägi siin mitte mingitest soovunelmatest, äh, vaid räägime konkreetsetest äh, ohtudest ja sellega me püüame ka rääkida Boris Johnsoniga, millised võiksid otse siis, olla siis äh, alternatiivsed ettepanekud, kui me seame vaidluse alla Iiri ähm, backstopi, millised on need tagajärjed, mis toob ähm, Brexit endaga kaasa. nii et me oleme valmis tõepoolest ööl ja päeval tööd tegema, mitte keegi ei tohiks kahelda meie kättesaadavuses ja mina kindlasti jätkan töötamist Euroopa Liidu nimel, äh, kan-, jätkan selle vastutuse kandmist äh, otsustavusega, aitäh teile! E parola... aitäh Michel Barnier'le. nüüd äh, annan nõukogu nimel sõna proua Tuppurainenile. lugupeetud president, austatud daamid ja härrad, hoolimata kogu praegusest ebakindlusest Ühendkuningriigi poolel, me peame jääma avatuks uutele eh, ideedele, mis võivad endaga kaasa tuua läbimurde meie põhimõtete kaitsel hey korrapärase Euroopa Liidust lahkumise tagamine Ühendkuningriigi jaoks peaks olema meie prioriteediks kuni viimase hetke, hetkeni, võttes arvesse äh, jäigalt Brexiti negatiivseid äh, mõjusid aga kuni selle hetkeni peame me äh, jätkama ettevalmistusi mis tahes stsenaariumiks äh, ka äh, suunatud meetmete läbi selleks, äh, et vähendada võimaliku äh, jäiga Brexiti mõju ettevõtetele ja kodanikele. kuid, lugupeetud daamid ja härrad, me peame olema valmis ka selleks, et kaaluda artikkel viiekümne perioodi pikendamist, kui me saame piisavalt motiveeritud äh, taotluse selle kohta Ühendkuningriigi valitsuselt. ma tahaksin teile meelde tuletada seda, et äh, kannatlikkus on voorus. me ootame, et äh, te oleksite koostöövalmid selle protsessi igas faasis. niisiis suur-suur aitäh nende arvamuste ja märkuste eest, mis siin kõlasid ja suur-suur tänu tähelepanu eest, lugupeetud daamid ja härrad. Grazie suur aitäh, äh, proua minister ja äh, olen saanud äh, kaks resolutsioone ettepanekut selle arutelu lõpetuseks. praegusega on arutelu lõppenud ja hääletus toimub täna. liigume nüüd edasi hääletuste juurde, aga teeme minutilise pausi. nii saavad kolleegid siia saali tulla ja oma kohad üles otsida, aitäh.